ajutised tõkked ning äh, soovin kõigile selleks palju jõudu. tervitan siin ühtlasi ka äh, äh, Myanmari ja Sri Lanka parlamendi liikmeid, kes külastavad Euroopa Parlamendi ning vaatavad, millised on meie kontrollisüsteemid ja eriti puudutab see eelarve kontrolli. siamo onorati della vostra presenza oleme, leiame, et äh, teie suur viibimine on meil suur au, soovime teile head töövisiiti. Eh, protokoll kuuenda aprilli